Ladies and gentlemen, let's start. Thank you very much for coming. Um, alustame koosolekuga, suur tänu kõigile siia tulemast meil oli planeeritud ka Herman Van Rompuy ülevaade tippkohtumise tulemustest, eelarve küsimused on arutlusel, see huvitab meid paljusid, aga alustame siis äh, sellega, mis meil praegu on, avalik kuulamine, Euroopa Liidu Aasia suhete väljakutsed ja võimalused, tervitan äh, siinkohal äh, nende suhete alaseid eksperte, professor Philomena Murray. Philomena, see on klassikaline kreeka nimi, jah. kes on Melbourne'i ülikooli professor ja hiljuti ta töötas ka Brüsseli ülikoolis, ainuke mitte-eurooplane, kes on saanud äh, Jean Monnet auhinna doktor Yeolai Hve on Euroopa Liidu keskuse direktor Singapuris ning ta õpetab nii Singapuris kui Nanyangis. ta on vanem teadur ka Singapuri rahvusvaheliste suhete instituudis. suur tänu siia tulemast ja doktor eh, Jonathan Holslag, kes on nüüd pärast seda talunike tekitatud äh, mässu on jõudnud äh, Brüsselisse, ta õpetab Brüsseli Vabaülikoolis. nii et äh, antud kuulamine on meie jaoks äh, väga oluline, sest äh, tuleviku üks tähtsamaid küsimusi ongi just Euroopa Liidu koht globaalses maailmapildis. ja sellega on tihedalt seotud Euroopa Liidu Aasia suhted nii majanduslikul kui ka poliitilisel tasandil. seetõttu tuleb vaadata eriti just seda, mis rolli mängib Hiina, olles nüüd äh, arenenud edasi äh, ka mm, lennukikandjate võimekuse alal, mis on strateegiliselt äh, väga tähtis. majanduslikus plaanis on äh, oluline Vaikse ookeani vabakaubandustsooni küsimus. nii et meil on kindlasti palju küsimusi ja ma paluksin professor Filomena Marrel võtta esimesena sõna, palun. suur tänu. härra Brock, mul on suur heameel siin olla ja suur tänu, et kutsusite mind esinema siin kuulamisel. on eriti hea meel sellepärast, et ma kirjutasin oma doktoriväitekirja just Euroopa Parlamendi kohta kohta ja olen ka Euroopa Parlamendi saadik varasemal ajal olnud, nii et väga suur heameel kakskümmend aastat tagasi ütles Brahmacellani, et Euroopa sai vabaduse, Aasia äh, sai rikkaks. jah, tõepoolest, see illustreerib seda, et Euroopa ja äh, Aasia äh, on hoopis erinevatel seisukohtadel olnud äh, ajapikku ja see kajastub ka meie suhetes. praegu me tegeleme sellega, et näeme, kuidas on tohutu suur nihe toimunud võimu vallas, demokraatia, kaubanduse, julgeoleku vallas Aasias ja Euroopa ja Aasia nüüd töötavad hoopis teistsuguses kontekstis kui varem, nad on nüüd võrd võrdsed, nad on konkurendid, rivaalid ja vastastikku sõltuvad ja mõlemad on ka multilateralismi osalised nüüd Euroopa Liit peab olema järjekindel ja usaldusväärne partner Aasiale ja Aasias peab Euroopa Liit näitama, et tal on järjekindel sõnum, eh, järjekindel juhi roll ja sõnum ja lähenemisviis ja peamine on see, et teisel pool lauda äh, Aasia pool ei ole väga selge, seal on väga mitmesuguseid alliansse, liit ei ole selge, kes on see peamine partner, suhtluspartner teisel poolel Euroopa Liidule ja ka maastik Aasias on väga, äh, väga kirju ja me ei taha, et meid kuidagimoodi välja tõrgutaks sealt ja tähtis on tegeleda mitte ainult vabakaubanduslepingute läbirääkimisega hetkel, me teame ka tööhõive küsimused, kliimamuutused, tariifid, riigihanked, juurdepääs turule on arutusel, samuti mitmesugused regulatsioonid, mis puudutavad juurdepääsu turgudele, aga Euroopa Liit tahab, et teda ei tõrjutaks välja Aasia institutsioonidest Eh, regionaalsetes asutustes, nagu näiteks Ida-Aasia tippkohtumine. nüüd selleks, et eh, tõsiseltvõetav olla, tuleb näidata, eh, et ollakse hea partner ja mitte niivõrd suur võim. nii et suhted on poliitiliselt keerukad Aasiaga ja üsna vastuolulised mõneti. ja Euroopa Liit on Eh, on peetud peamiselt kaubavahetuse partneriks ja arvatakse, et julgeoleku vallas ei ole Euroopa Liidul eh, suurt pakkuda. aga meie Euroopa Liit on just mittetraditsioonilisel julgeoleku vallas olnud eh, väga tubli tegija, mitmesugused rahuvalve aspektid, inimeste liikumisega tegelemine, samuti toiduainetega varustatus, toiduainete alane julgeolek Need on need asjad, millega Euroopa Liit on tegelenud. nüüd arenguabi, traditsiooniline, mittetraditsiooniline julgeolek on see, millega Euroopa Liit on ju kogu aeg tegelenud ja kaks väljakutset on Euroopa Liidul suhetes Aasiaga, sümmeetria ja tippkohtumistel osalemine, see sümmeetria pool nüüd tähtis on, et suudetaks toime tulla nende väljakutsetega et oldaks pariteetsed oma suhetes ja mõistetaks seda, et Aasia pool on võrdne partner ja omaenda huvidega piirkonnas ja tasakaalu äh, soovidega, aga tähtis on ka tasakaal äh, USA huvidega selles piirkonnas, kes on olnud hegemoon seal, nii et on praegu selline äh, tasakaalu äh, suhe ühelt poolt Hiina, teiselt poolt USA. me teame, et äh, Euroopa Liit juulikuus kirjutas alla väga kasuliku Aasia Vaikse ookeani lepingu USA-ga, aga samas ei tohi, et et Euroopa Liitu hakatakse identifitseerima USA seisukohtadega. tähtis on, et Euroopa Liit oleks vahendajaks lepingutes ja teda ei samastataks eh, lihtsalt USA-ga kui USA tihedad partnerid. nüüd Aasia eh, pool eh, tahab ka, et rahvusvahelistel foorumidel oleks paremini esindatud just Aasia ja vähem Euroopa, näiteks G kahekümne tasandil ja on Äh, asümmeetriat nii poliitilises plaanis, äh, aga ka sotsiaalses plaanis. see heaoluriigi kontseptsioon Euroopas, heaoluühiskonna kontseptsioon Euroopas erineb väga äh, Aasia seisukohtades, samuti inimõiguste kontseptsiooni nähakse Euroopas hoopis teistmoodi kui Aasias. ja on asümmeetriat ka selles, et Euroopa Liit Liit on regiona-, regulatiivse regionalismi liider ja Euroopa Liit eh, on eh, väga tugevate normidega ettevõtluse toetaja, aga seda alati väga soojalt vastu ei võeta Aasia poolel. Eh, ja samas kollektiivse julgeoleku rahuvalve puudumine seal piirkonnas. ka seda tuleb arvesse võtta, kui Euroopa Liit loob seal oma institutsioonilist suutlikkust, sest meie oleme, Euroopa Liit on toetanud just seda regionaalset lähenemisviisi ja nendevahelist koostööd ja nüüd ma tulen tippkohtumiste juurde. jah Euroopa Liit tahab suuremat sõnaõigust ümarlaudade ümber Aasias ja seda mõistetakse, aga samas peab olema Euroopa Liit ka pühendunud, ta peab näitama, et ta on tõesti usaldusväärne partner Aasiale ja mm, üks asi on lihtsalt kohale minna tippkohtumistele, aga teine on, et kes siis kohale läheb sinna tippkohtumistele, milline on sõnum, milline on agenda, see peab olema sidus äh, Eh, ja järjekindel ja sellise tippkohtumise on väga tähtis koht, sest seal tullakse kokku ja suheldakse, aga ka tekivad usaldussuhted ja eh, tippkohtumised on väga tähtsad ka, kui eh, vabakaubanduslepingud sõlmitakse ja regionaalseid lepinguid sõlmitakse ning samas on vaja arutada ka neid valikuid, mis Euroopa Liidu ees on eh, selle sümmeetria ja tippkohtumiste kontekstis. kas on vaja Euroopa Liidul uut Aasia strateegiat? ma ei arva. Eh, Aasia on niivõrd erisugune, et ei saa olla sellist ühtset strateegiat, aga kindlasti peaks olema strateegia, mis läheb kaugemale Hiina strateegiast Euroopa Liidus. ja öö, eh, näib, et tegevuspoliitikad on väga öö, väga hõredad seal piirkonnas, samas on Euroopa Liit suur abiandja äh, sellele piirkonnale, aga seda nagu ei nähta. ja eriti pärast tsunamit Äh, samuti Euroopa Liidu toetus jäi nagu äh, tähelepanu alt välja, nii et seda peab palju tugevamini rõhutama. ja Euroopa Liit peab kindlalt seisma inimõiguste eest, aga ta ei tohi ka sellist jutlust inimõigustest pidada, sest siin tekib oht, et võidakse Euroopa Liitu pidada kolonialistlikuks või postkolonialistlikuks või lausa ülbeks ja seda tuleb vältida. ja Euroopa Liit on tõesti väga huvitavate kogemustega, mida saaks jagada, aga samas on oht et eh, ollakse niimoodi integratsiooni eh, snobistid, et Euroopa Liidul on üks mudel ja seda peaksid kõik järgima. ma arvan, et Euroopa Liit nagu hiljem hiljuti ase, mis ka selgus, eh, on piisavalt küps, et öelda, et jah, Euroopal on probleeme euroala kriisiga, aga samas ollakse väga tugev partner, usaldusväärne partner, hea vahendaja, tugev liider, kes on nõus taanduma natuke oma rollis rahvusvahelistes organisatsioonides, et anda suuremad võimalused Aasia esindajatele ja Euroopa Liidul on vaja saadik ASEAN-i juurde määrata. et üks isik, kes tegeleks puhtalt ASEAN-iga ja esindaks Jakartas Euroopa Liitu nüüd, kus asjanik on alla kirjutatud sõpruse ja koostööleping, siis eh, tõesti, see on hea, aga samas Euroopa Liit võiks ka sellise juhtimise pakti luua eh, seal piirkonnas, mis tugineb demokraatia põhimõtetele, sellistele põhimõtetele, mida tasub jagada. ja ma arvan, et Austraaliaga, Indiaga, uus Mm, Uus-Meremaaga, Jaapaniga koostöös on võimalik seda saavutada ja aastal kaks tuhat üks ühes Aasia dokumendis öeldi, et eh, et Euroopa Euroopas nähakse Aasiat kui mingi kauge eksootilise partneriga, seda ei tohi ka unustada, et selles on oma tõepõhi. Euroopa Liit peab kindlasti rääkima kõikjal ühel häälel ja olema järjekindel, on vaja poliitilist strateegiat, sidusat strateegiat, on vaja, et ka isikud kes suhtlevad Aasia poolega, oleksid tuntud isikud ja tõesti teatakse, keda oodata kohtumistele ja samuti sidusus selles osas, kes siis töötavad Euroopa Liidus nende küsimustega. partnerlusstrateegia peab mõistma seda, et eh, piirkonnas on liidud ka muutunud, tihedat koostööd saab teha Austraaliaga, mis on nüüd minu kodu, eh, aga eh, on vaja uut poliitikat Aasia sajandi jaoks. juuli kuus Euroopa Liidult tulid uued suunised ja need puudutasid just julgeolekut ja välispoliitikat selles piirkonnas. Aasia sajandi käsitlev poliitikadokument äh, Austraalia valitsusel on kolmsada lehekülge pikk ja see on tõesti väga põhjalik analüüs Aasia kohta ma arvan, et on vaja analüüsida põhjalikumalt seda, millised on võimalused ja millised on väljakutsed selles piirkonnas Euroopa Liidu poole pealt. ja üks peamisi soovitusi on, et peab olema rohkem Aasia-alast kirjaoskust just siin Euroopas, rohkem tuleb tunda Aasiat, seda õppida juba koolides, ka ülikoolides aga samuti äriringkonnad peavad paremini Aasia kohta teadma ja ma usun, et meil on vaja rohkem eh, ärialast koostööd eh, ja nii nagu transatlantiline koostöö on sujunud, näiteks mingid nõukogud luua ka Aasia suunal, see on väga tähtis ja veel äh, siin Euroopas üks Aasia tähtis aspekt on see, et siin on suurepärane rühm inimestest, kellel on Aasia taust. Äh, nad on Aasiast pärit ja samas on neil ka Euroopa kodakondsus ja minu arustes on see suurepärane võimalus kasutada ära need inimesed, kellel on kultuuriline ja keeleline ja poliitiline ja ühiskondlik äh, teadmised Aasia erinevate paikade kohta ja seda saaks väga kasulikult ära kasutada eh, suhetes eh, Aasia poolega. Euroopa Liit eh, saab Äh, ka demokraatiat edasi arendada Aasias, neid muutusi seal taotleda, see on väga tähtis, just see valitsemise pakt on, millele ma siin viitan. ja on võimalik süvendada oma mõju ja rolli näiteks Aasia-Euroopa tippkohtumisel ja ka ASEAN-i piirkondlikel kohtumisel, aga Euroopa Liit peab näitama, et ta on tõesti usaldusväärne, eriti rahu vahendamisel, lepitusprotsessides, eriti etniliste rühmade vahel, sest konfliktid on erinevates Euroopa alapiirkondades ju äh, aset leidnud ja me oleme sellest õppinud ja nüüd saab seda pirnas kasutada. ja väga palju on saavutatud ka multilateraalsuse vallas ja kaubanduse vallas, äh, kahepoolsed vabakaubandusleping, partnerlus ja koostöölepingud äh, üheksakümne neljandast aastast, kui oli esimene leping selline sõlmitud, väga palju on toimunud. ja USA huvid seal Aasia Vaikse ookeani piirkonnas eh, on ka üks väljakutse Euroopa Liidu jaoks, on vaja paremini mõista Aasia piirkondlikku maastikku, aga samas ka tugineda öö, eh, oma tugevustel on vaja ja mõista seda öö, eh, sümmeetria vajadust ja mitte jutust pidada ja rääkida õrnalt ja tagasihoidlikult ja samas näidata suurt präänikut selleks, et suhted paremini areneksid. Euroopa Liit ei ole ühtne tegutseja, aga samas on ta üsna sidusalt tegutsenud mitmetes kaubandusalastes lepingutes ja tuleb olla ettevaatlik, et eetilist aspekti, mida propageerib Euroopa Liit, ei tõlgendataks valesti, et nähetaks seda ülbena, on pigem vaja sellistele pehmetele meetoditele, näiteks teadmiste edastamisele rõhku panna ja kasutada neid Aasia kodanikke, kes Euroopa Liidus on ja tõesti äh, töötada käsikäes vabaühendustega. on öeldud, et Euroopa Parlament on väga lähedal olnud teatud vabaühendustele, aga äh, äh, tähtis on, et Euroopa Parlament Äh, tõesti äh, oleks edaspidigi aktiivne just juhtimise küsimustest, siin on parlamendil väga tähtis roll. aga väga palju tuleb veel ära teha ja saab ära teha. nüüd, millise sõnumi saab Euroopa Liit ja Euroopa Parlament saata Aasiale? nimelt järjekindlus, sidusus, tuleb mõista euroala probleeme, tunnistada neid ja seda, et kõik muutub ka Euroopa Liidus, need on väljakutsed, mida me oleme nõus arutama oma sõpradega Aasias, need on need sõnumid, mis peaksid meie poolt teele minema. Nüüd need, millised on need Aasia Vaikse ookeani piirkonna väljakutsed Euroopa Liidule, kuidas saaks koostööd teha näiteks trans Vaikse ookeani partnerlussuhete kaudu äh, et kas ühineda äh, nende lepingutega või mitte. Äh, igatahes see piirkond on seal väga-väga tihe ja ülerahvastatud ja väga mitmesugused liidud on sellel maastikul ja äh, väljakutseks on mitte ainult Kagu-Aasia ka üksinda tegeleda, aga mõista ka India rolli. USA on seda väga hästi mõistnud ja tuleb mõista, et Aasia on väga mitmepalgeline ja ühte selget poliitikat seal ajada on raske, aga samas peab olema sõnum üsna sidus ja ühtne ja tulema Euroopa Liidu suust. The floor has now Dr. Yo Lai Wei. Um, thank you very much for inviting me uh, to this um, public hearing, to speak on this public hearing. suur tänu. mul on uh, väga hea meel osaleda siin avalikul äh, kuulamisel. alates äh, Lissaboni lepingust on Euroopa Parlamendil oluline roll kanda ja ka Aasia strateegia osal ootame parlamendipoolseid samme ja nagu äh, Filomena ka ütles, siis äh, Aasiaga tuleb tegeleda terviklikult äh, kõikidel tasanditel. kui me räägime Euroopa Liidu Aasia suhetest, siis need on äh, nagu minu värviline pluus, kus on palju värvikaid äh, laigukesi. aga sellest siin äh, Brüsseli kliimas ähm, naha soojana hoidmiseks ei piisa. alates kahekümne esimese sajandi algusest äh, on Euroopa Liit ja Aasia järjest enam omavahel suhelnud meil on äh, regioonide vaheline dialoog Euroopa Liidu ja ASEAN-i vahel, meil on äh, Euroopa-Aasia tippkohtumised, äh, hiljuti toimus selline tippkohtumine Laoses, lisaks on äh, Hiina, Jaapani, India võtmetähtsusega Aasia riikidega Euroopa Liidul eraldi tippkohtumisel, aga kahekümne esimes sajandi teisel kümnendil ei ole jõudnud siiski Euroopa Liidu Aasia partnerlus eh, sinnamaale, et kasutatakse ära kogu selle potentsiaal. ja miks see nii on? sellepärast, et ei ole tuldud toime erinevustega ja asümmeetriaga, mida mainis äh, Filomena ja see dialoog, mis äh, praegu on äh, aset leidnud, on keskendunud rohkem retoorikale ja vähem sisule. kui me soovime potentsiaalselt viljakat, sooja ja rikastavat suhet Euroopa Liidu ja Aasia vahel, siis ma arvan, et on vaja pika perspektiivi äh, lähenemist ja pragmaatilist nägemust ja miks ma räägin pikaajalisest nägemusest? poliitikud keskenduvad enamasti lühiajalisele perspektiivile, aga keskenduda tuleks pikaajalisele perspektiivile. palju räägitakse sellest, et Euroopa võim väheneb, aga Euroopa jääb siiski suureks majandusvõimuks Euroopa Liidu majandus moodustab globaalsest majandusest kolmkümmend protsenti, samas Aasia kasvab ja muutub äh, tähtsamaks nii majanduslikult kui ka teistes valdkondades ja me ei saa lihtsalt äh, teineteist äh, eksistee-, ignoreerida, kui me tahame ju luua korralikku partnerlust. teineteisele tuleb läheneda usalduslikult ja pragmaatiliselt nii et äh, oluline on äh, pidada dialoogi võrdsete tasemel, seda on rõhutanud ka Filomena, et ei tohiks endale lubada õpetamisseisukohta äh,, tuleb äh, tunnustada erinevusi ja panna paika ootused. me räägime palju eeldustest, aga tähtis on äh, rääkida teineteise prioriteetidest erinevustest äh, tuleb äh, rääkida, mitte lihtsalt loota, et nad kuskile kaovad või neist mööda hiilida. meil kindlasti saavad äh, olema erinevused ka tulevikus, aga kuidas me nende alal läbi räägime või kuidas me neid käsitleme, see on oluline. tuleb panna paika, mida me teineteiselt ootame. see on palju olulisem, kui ähm, rääkida ähm, lihtsalt teatud ähm, eeldustest ma arvan, et äh, mõlemas piirkonnas leiavad aset väga suured äh, muutused, mõlemad piirkonnad on silmitsi suurte väljakutsetega, Euroopas on äh, demograafiline väljakutse, võlakriis, Aasias on palju probleeme seoses ebavõrdsuse kasvuga ja oht seisneb selles, et me keskendume oma probleemide lahenemisele ja niimoodi isoleerime ennast teistest ja siis ei pööra piisavalt pähe, tähelepanu eh, teineteisele. paljud eh, probleemid on aga omavahel seotud. tõde seisneb selles, et me peame tegema koostööd, et tulla paljude väljakutsetega toime. tuleb eh, tunnistada omavahelist sõltuvust ja leppida kokku, kuidas on kõige parem panna alus tugevale partnerlusele kui nüüd räägite tugevast partnerlusest, siis nii Aasia kui ka Euroopa Liit peavad äh, aru saama, et äh, meie ajalugu ja institutsioonid äh, on väga erinevad ja see paneb paika ka erinevad ootused ja lootused ja Filomena ütles, et Aasial ei ole ühte häält, see piirkond on väga keeruline, eripalgeline, on väga palju erinevaid institutsioone ja riigid äh, kuuluvad äh, ka erinevatesse organisatsioonidesse, mille pädevused kohati äh, kattuvad. ASEAN, Kagu-Aasia riikide liit on järjest enam tõsiseks partneriks selles osas, kuidas soovitakse kujundada Aasia tulevikku. ASEAN-i sees on teatavaid ähm, erimeelsusi, aga ASEAN äh, on väga oluline organisatsioon siiski piirkondlikul tasandil. Euroopa Liit äh, peaks suurendama seetõttu oma kontakte ASEANiga. Need äh, kontaktid peaksid põhinema vastastikusel austusel, nagu juba toonitati. teineteist tuleb kohelda võrdväärsena endaga. mõlemad pooled peaksid selgelt välja ütlema omad huvid ja Euroopa Liit peaks loobuma õpetussõnade peale lugemisest ähm, moraalses mõttes ja oma väärtusi esile tõstes, nii et oluline on oluline aru saada teineteise prioriteetidest ja siis äh, leida ühine alus, millelt äh, edasi liikuda. nii ASEAN kui ka Euroopa Liit peaksid olema dialoogis avatumad ja loobuma tühjast retoorikast. ma olen arvamusel, et hoolimata sellest, et Aasias on mitmeid äh, hääli, siiski Aasia üldiselt ootab Euroopa Liidult seda, et Euroopa Liit lahendaks ära võlakriisi, et Euroopa Liit teeks otsustavaid samme selle lahenduse suunas, siis oleks võimalik koos stabiliseerida maailma majandus ja vältida liigset volatiilsust finantsturgudel meil on ka ühised äh, huvid äh, sotsiaalpoliitika valdkonnas äh, tööhõive kasv, ebavõrdsuse kasv ja samuti pikaajalise töötuse probleem. dialoog soliid-, sotsiaalpoliitika valdkonnas peaks süvenema Euroopa valitsused äh, peaks jagama oma nägemust äh, terviklikumast läge-, nägemusest äh, sotsiaalsüsteemile, haridussüsteemile, peaks koos arutama seda, kuidas ka lastes ja noortes edendada ettevõtlikkust juba maast madalast. meil võiks olla rohkem koostööd hariduse, teadus- ja arendustegevuse valdkonnas. globaliseerumine ja vastastikune sõltuvus äh, ei luba rahvusriikidel tegutseda üksinda ja ka regioonidel tegutseda üksinda, me peame tegema koostööd, et äh, tulla toime väljakutsetega, mis esialgu võivad meile tunduda ainult oma riigi või piirkonna sisesed, aga tegelikult need on globaalsed. aitäh, jään ära ootama arutelusid And.... Ähm. Äh, suur tänu, doktor Yu ja nüüd anname sõna Jonathan Holslagile. Uh, brief... suur aitäh oma lühikeses ettekandes, ma tahaksin eelkõige äh, peatuda kolmele argumendile. esmalt, Euroopa Liit ei ole äh, palju kasu saanud Aasia tõusust viimasel aastakümnel, teiseks ei saa no,, ei tohiks arvata, et tulevikus midagi siin muutub. Äh, parim viis Äh, ehk siis kolmas argument Aasiaga tegelemiseks on äh, edendada tugevat naabruspoliitikat ning äh, osavat Aasia poliitikat. ma usun, et see on võtmetähtsusega, kui me tahame jõuda uude staadiumisse strateegiatega. vaatame, mis me oleme, millest me oleme kasu saanud Aasias. üle saja kaubandusmissiooni Äh, on iga aasta Aasias. ligikaudu kuussada viiskümmend miljardit eurot äh, investeeritakse Aasiasse, kui aga vaadata üldist äh, kaubandusbilanssi, ja ma usun, et see on endiselt otsuse langetajate jaoks tähtis, sest ma usun, et põhimõtteliselt me oleme endiselt defitsiidis, hoolimata sellest äh,, et investeeringud äh, tasuvad ära ning et kaubanduse teenuste osas me saame kasu. Euroopa Liit ikkagi ei ole suuteline välja tulema sellest defitsiitsest partnerlusest Aasiaga. ja seda juhib äh, küll Hiina, aga kolme riigiga on meil äh, defitsiitne partnerlus Aasia turgudel nüüd, kui rääkida rahvusvahelisest koostööst, siis on väga oluline ära märkida, et me ei liigu standardite osas ähm, ühtsuseni. Äh, peale Ameerik-, Jaapani äh, ÜRO Peaassambleel äh, andmete kohaselt selgub, et suured on erinevused prioriteetide osas ülemaailmses poliitikas. mis puudutab strateegilisi partnerlusi peamiste tegijatega India, Hiina, Jaapan, siis ma ei usu, et äh, julgeolekukoostöös äh, süvalaiendamises koordinatsioonis oleks meil äh, väga sisukaid suhteid. kolmandaks, kui vaadata tagasi viimase aastakümne suhete peale, siis me näeme, et siin ei lähe meil väga hästi, kui me võrdleme Aasia nägemust meist aastatel kaks tuhat kümme, kaks tuhat kaksteist aastatega kaks tuhat kuus kuni kaks tuhat kaheksa, siis me näeme, et Aasia mm, arvamus Euroopast on päris kõvasti kehvenenud. muidugi siin ei ole aega detailidesse laskuda, aga ma usun, et bilanss eh, viimase aastakümne kohta Euroopa Liidu Aasia partnerluses eh, ei ole eriti julgustav olnud. mida siis oodata tulevikust? Eh, ma arvan, et Aasia liigub edasi päris ähm, konarlikul teel ja me peame olema valmis äh, ka suuremateks muutusteks äh, ja see äh, põhineb mitmetel, see tuleb mitmetest põhjustest. sellepärast, et nende majanduskasv on tasakaalutu ma ei näe mingisugust konsensust Pekingis selle kohta, kuidas sellest olukorrast välja tulla, võttes arvesse, et ülejäänud Aasia eh, muutub üha sõltuvamaks sellisest kasvumudelist, mis ei ole eriti usaldusväärne, siis poliitiline eliit paljudes Aasia riikides eh, peab toime tulema suurema majandusliku ebakindluse ja rahulolematusega. teiseks Äh, jõudude vahekorra muutused, kaks esimest kõnelejat juba sellest rääkisid päris pikalt, Hiina äh, tõus äh, on toonud endaga kaasa selle suurema tasakaalutuse ja Hiina poole pealt me näeme ka, et nad on olnud sunnitud olukorraga kohanema. mis võiks olla suuremaks mureks, nimelt ma ei usu, et selline üldine äh, lahe suhtumine Aasia poole pealt pea, jääb ilmtingimata alati selliseks, suurenev äh, sisene majanduslik äh, ebakindlus võib endaga kaasa tuua ka strateegilisi muudatusi, mis leiavad kajastamist ka koostöös sellest ka võib koosneda ka suurem natsionalismi ja see muudab koostöö ning integratsiooni veelgi keerukamaks. mida see tähendab Euroopa jaoks? Äh, minu meelest on siin peamiselt äh, kümme väljakutset, ma ei hakka neid kõiki pikemalt selgitama, aga ma usun, et esimene neist võib-olla väärib rohkem tähelepanu. esmalt ma usun, et me peaksime olema valmis selleks, et ärkavad äh, jõud Aasias, mitte ainult Hiina, vaid ka India üha enam kasutavad sellist agressiivset natsionalistlikku suhtumist majandusesse ning ei liigu edasi avatusega ning eh, reformidega. seda me näeme kaubanduspoliitikas ja see mõjutab eh, ka meie jõukust ja vähendab seda. ja ka kolmanda punkti kohta paar rohkem sõna, mitmepoolsus eh, pikale veninud normatiivsed lahkhelid, see on miski, mis on juba pikalt kestnud ja Aasia partneritega suheldes me peame ikkagi vaatama, palju me ikkagi saame veel läbi eh, kohalike ja regionaalsete valitsuste mõju avaldada. võib-olla eh, jääb meil veel küsimuste eh, voorus aega natuke pikemalt sellest rääkida. mida see tähendab siis Euroopa Liidu poliitika jaoks? ma usun, et väga oluline on, et meie prioriteedid oleksid õigesti paika seatud. Aasia kindlasti ei ole ainus regioon, millele tuleb tähelepanu pöörata. usun aga, et meil on kindlasti vaja alustada strateegiate väljakujundamisega esmalt meil on vaja vaadata, millised on meie väärtused, normatiivsed poliitikad ei ole piisavad, me peame vaatama, kuidas me saaksime mõjutada. eeltingimuseks äh, partneriks olekuks on äh, see, et meie majandus jällegi taastuks, see on eluliselt tähtis. ja samuti koordineerimine on oluline. kaks esimest kõnelejat, usun, juba äh, tulid välja päris asjalike soovitustega mis puudutab äh, poliitikat, siis minu meelest äh, me peaksime maksimaliseerima oma võite ning äh, ennast kaitsma erinevate riskide vastu. mida see siis tähendab, see tähendab, et kaubanduspoliitikas tuleb edasi liikuda, teine kõneleja samuti ütles, et me peame prioriteetseks muutma selle, et me pöörduksime uute linnade poole Aasias, uued nišid tekivad ja see võiks olla võimaluseks Euroopa Liidu ekspordi jaoks, eriti just teenuste sektoris. samuti partnerlused võiksid olla üheks äh, allikaks. ja kui me jõuame, kui me sõlmime partnerlusi, siis on väga hea, aga kui me hakkame mm, kui neid partnerlusi on vaja elus hoida, siis ma arvan, peaks me kahel tasandil seda tegema, liikmesriikide tasandil ning samuti välisteenistuse taga, tasandil, nii et dialoogid muutuksid sisukamaks. ja et Aasia partnerid teaksid ikkagi, äh, millised võiksid olla tulemused. ning äh, samuti Aasia äh, julgeolekuvajadused, paljud Aasia riigid nüüd soovivad ka merekonfliktides sekkuda ja nad sooviksid, et regionaalsel tasandil need tülid lahendataks, ma arvan, et äh, väga selge oleks, et väga vajalik oleks, et me teeksime selle selgeks, et me oleme selle vastu, aga paljud äh, nende huvidest on ka meil hoopis lähemal. tihtilugu, kui ma Aasias viibin, siis äh, küsivad diplomaadid mult, mida Euroopa Liit saab teha Aafrika ümber äh, mereohutuse parandamiseks ja kuidas oleks võimalik paremini võidelda piraatluse vastu ja terrorismi vastu Aafrika rannikul. ja rahuvalve Aafrikas, me Euroopat hindame kuskil, nii et Aasia julgeolekuvajadused äh, tegelikult on ka meie naabruses ja tagahoovis. ja see peab endiselt jääma meie prioriteediks. plaan B ennast riskide vastu kaitsta ja vähendada haavatavust esmalt. see tähendab seda, et tuleb vältida defitsiidil põhinevaid partnerlusi. sellised partnerlused on sellised, äh, mida tuleks vältida siis, nii et Hiina ei tohiks näiteks ära kasutada meie äh, väärtpaberite turgu. teiseks me peame oma standardeid äh, toodete teenuste osas äh, tõstma, äh, kõrgemad rohelised standardid näiteks ja ka see ambitsioonikamad sotsiaalsed standardid, hoolimata sellest, et tihtilugu Aasia pealinnades sellele seistakse vastu kolmandaks teemaks. ma arvan, et pikaajalises perspektiivis on see väga oluline, me peaksime vähendama oma sõltuvust tarbekaupade impordist, võttes arvesse seda, et et kütuste osas, fossiilkütuste osas äh, endiselt nad äh, ekspordivad väga palju, siis Euroopa majanduse jaoks on väga oluline, et me teeksime jõupingutusi selleks, et vältida äh, oma sõltuvust väga volatiilsetest tarbekaupade turgudest ja hinnatõusust ning samuti tuleb jällegi ennast tugevdada, ma rääkisin majandus Äh, taastumisest, see on väga põletav küsimus ja seda küsitakse igal pool Aasias, kas Euroopa saab, äh, leiab väljapääsu kriisist. siin tuleb näidata, et me ei ole liiga pikale venivas majanduslanguses praegu, sest paljud Aasiast usuvad. strateegilised partnerlused me oleme üritanud hinnata neid partnerlusi viimaste aastate jooksul ja ma arvan, me peaksime eh, töötama selle nimel, et neid partnerlusi eh, mitmekesistada ja muuta tugevamaks see annaks meile rohkem ka mänguruumi. Eh, lõpetuseks, meil võib-olla siis muutuksime veelgi tugevamaks siis, kui me suudaksime Äh, rohkem stabiliseerida oma naabrust. tegemist oleks sellise kaitsevööga, mis äh, äh, Läänemerest ulatub kuni Gibraltarini põhimõtteliselt. seega väga oluline on, et me Aasia poliitikat käsitleksime ülemaailmses perspektiivis ning minu jaoks ikkagi naabruskond on kõige olulisem. me ei suuda me suudame Aasia võimudega toime tulla ainult siis, kui me oleme tugevad eh, ja me oleme taganud stabiilsuse naabruse. suur aitäh, aitäh, Jonathan! ja nüüd sellega jõuame kolme sissejuhatava eh, sõnavõtu lõpule, nüüd hakkab küsimuste-vastuste pool pihta ning alustaksin ise eh, juhatajana praegu mulle avaldasid need kolm ettekannet väga suurt muljet, mis, nad olid väga tihedad ning väga huvipakkuvad, sisaldasid palju huvitavaid mõtteid. tuleksin mõningate mõtete juurde tagasi, alustaksin väikese kõrvalpõikega. viimasest Singapuris aset leidnud äh, foorumist, kus peakõne pidas Indoneesia äh, president ning seal äh, küsimuste-vastutute voorus moderaator küsis talt, kas Euroopa ja Venemaa peaksid mängima rolli äh, Ida-Aasia julgeolekuküsimustes ning Indoneesia president vastas, aga muidugi, Venemaa peab mängima ro oma rolli seal, punkt. nii et minu küsimus äh, teile, doktor äh, Leiu, oleks äh, järgmine, te räägite meie ootustest ja aga peale selle, et me omaenda probleemid ära lahendaksime, mida te ootate Euroopalt? kas Jonathan Hoslagi ettepanek, et Euroopa võiks mängida Äh, oma rolli ja võib-olla üldiselt siis äh, mõningas mõttes äh, Aasia ootuste-lootustega tegeleda, kas siis see võiks olla selleks ja teiseks? kas on häid näiteid liikmesriikidest, kes on aktiivsemad kui teised ja kes võiksid siis olla lähtepunktiks integreeritud Euroopa poolsele tegevusele. võib-olla Euroopa Liidu tasandil siis võiksime õppust võtta sellest, mis mõned liikmesriigid juba teevad. ja doktor Marri, te rääkisite Euroopast kui võimalikust tasakaalustajast. ma ei tea, kas Marss tahab, et Veenus teda hakkaks kuidagi tasakaalu viima, aga selleks, et taolist rolli mängida Euroopa kui tal selliseid ambitsioone oleks, siis see, mis te selgitasite ennist ja rääkisite ühisavaldusest Hillary Clintoni ja Lady Ashtoni poolt. üritasin seda leida meie ajakirjandusest, aga ei ole seda kuskilt näinud, ei äh, televisioonis ega ajakirjades. seda lihtsalt ignoreeriti. kuidas Euroopa võiks Äh, siin üldse mingit tasakaalustavat rolli mängida, võib-olla saaksite ka seda rohkem selgitada. ja samuti pakuks mulle huvi selgitus äh, juhtimiskokkuleppe kohta ning äh, ärikogukonna rolli kohta meie suhetes. ning äh, Jonathan Euroopa nägemus, Aasia nägemus Euroopas, mis te sellest arvate? sinu slaidides me nägime, et äh, Lõuna-Korea hindab võib-olla rohkem äh, Euroopat kui mõned aastad tagasi, kas see tuleneb vabakaubanduslepingust või millest muust ja veel? mitte keegi teist ei maininud relvade võidujooksu. ja tahaksin teada, millist, mis te arvate sellest rollist, mis mängivad Euroopa Liidu liikmesriigid relvade ekspordis? ja seejärel siis annaksin sõna teistele, kes soovivad veel järgmises voorus küsimusi esitada. aga võib-olla esmalt need minu küsimused. Um, on... ma tänan et millised äh, ootused on Euroopa Liidule me näeme Euroopa Liitu kui väga tähtsat majandusjõudu, seda kindlasti, ja sellepärast ollaksegi mures ja tahetakse, et Euroopa Liit lahendab oma kriisi ja jälle majanduskasv saab jätkuda. nii et me näeme Euroopa Liitu ennekõike majandusjõuna, aga me mõistame, et Euroopa Liit tõesti etendab oma rolli ka mitmetes eh, mittetraditsioonilistes julgeoleku tagamise küsimustes, nii nagu Filomena ka rääkis Euroopa Liit on ASEANi piirkondlikul foorumil põhi, partner ja preventiivne diplomaatia on midagi, millesse Euroopa Liit saab väga palju anda ja aitab Aasial ka oma suutlikkust suurendada just preventiivse diplomaatia vallas, sest te olete olnud kaasatud kõikidesse konflikti lahendamisse, kriiside ohjamisse, rahutegevusse, oma julgeoleku- ja kaitsepoliitika missioonide kaudu, nii et siin me arvame, et on võimalik ka Aasiaga pidada väga viljakat dialoogi edasi. Need on mõned ootused, mis Euroopa suhtes on. ausalt öeldes Euroopa Liit tahab ka äh, ennast Euroopa Liit ei taha, et teda nähtaks, et ta on võistleja Euro-, USA-le sõjalise jõu valdkonnas. Euroopa Liit ei taha ju sellist imagot. nii et Euroopa Liit peab ikka tõesti ikkagi näitama, et ta on majandusvõim, regulatiivne võim, ja nagu Philomena ja Jonathan rääkisid, et tõesti need regulatiivsed standardid, normid jääksid äh, tugevaks ja äh, Aasial on siin väga palju teie oskustest õppida äh,. jah Aasial on vaja ka õppida normatiive seadma ja teie regulatiivne kogemus on tõesti midagi, mida saaks jagada Aasiaga. Need on mõned minupoolsed märkused. ma tänan. nüüd doktor Mari. suur tänu küsimuste eest ma arvan, et tasakaalustav roll on just see, mis on Euroopa Liidu tugev külg ja Leivi juba rääkis mõnedest aspektidest. Euroopa Liidul ei ole seitsmendat laevastikku äh, Aasia Vaikse ookeani piirkonnas ja see on tegelikult suur pluss. Äh, mitte kõik Äh, vaikse ookeani piirkonnas ei armasta Euroopa Liitu, aga äh, nad ei armasta ka USA-d. seal on väga keeruline ajalugu olnud ja e, Euroopa Liit ei taga seal julgeolekut e, selliste kõvade meetmetega ega ole selleks e, kattevarjuks, vihmavarjuks ja seda saab väga hästi ära kasutada, eriti Bushi ajastul mm, kui Valges Majas kostus sellist islamivastaseid seisukohti, siis peab ütlema, et see võõrutas Aasia riigid USA-st, Euroopa Liidus selliseid hääli ei kostunud ja see on väga tähtis ja see on just üks tasakaalustav aspekt. see on just selline eetiline, normatiivne, pehme võim, mida Euroopa Liit saab hästi ära kasutada ja teine teema, see on see juhtimise, valitsemise pakt või kokkulepe. mis asi on see hea valitsemine, vaatamata kriisile siin Euroopas on endiselt äh, auses inimõigused, head juhtimistavad ja ei taluta korruptsiooni ja äh, valitsused koostavad korruptsioonivastaseid strateegiaid ja see on see, kus annab head koostööd teha Aasia piirkonnaga, eriti sealsete demokraatlike riikidega ja eh, et paremini seal mõistetaks eh, õigusriika ja Shangri-La dialoogi eh, põhimõtteid. kui te käite mõnes Aasia riigis ja räägite seal taksojuhtidega, see on, paistab, et enamik meist, ka mina saame nende käest kõige suuremat informatsiooni ja nemad räägivad, mm, et nad töötavad samamoodi nagu seitsmekümnendatel, sest lihtsalt sotsiaalselt ei ole midagi muutunud Eh, on mitmesugust heaolu ja kapitalismi Euroopas ja on erinevalt võimalik toetada vähem priviligeeritud elanikkonnakihtisid eh, ja regulatiivsed sätted, normid, jah, me vaatame Euroopa Liidu poole, eh, siin on tõesti tippteadmiste taotlused ja tugevad normid ettevõtluses ja inimesed tahavad selle kohta rohkem kuulda, sellest võib ka rääkida Aasia Euroopa Liidu dialoogis ja selline vastutustundlik sotsiaalne ja poliitiline valitsemine, juhtimine on midagi, mm, millele rõhku panna oma dialoogis demokraatlike riikidega Aasias ja äriringkonnad. ma arvan, et väga suur potentsiaal on ASEANis ja ASEAN pluss kolmes, eh, Jaapan, Korea, eh, võib-olla luua nendega selline äh, Äh, äriringkondade nõukogu ja see annaks võimaluse ka Euroopa firmadele, kes tahavad Aasia firmadega äri ajada ja turule sinna juurdepääsu saada, võib-olla sellises nõukogu vormis töötada, selle asemel, et kaubandusdelegatsioone sinna saata poliitikutega koos, võib-olla just nimelt otseseid kaubandus ärisuhteid hoopis edendada ja ka muidugi riigihanke teema ja intellektuaalomandi kaitse teemad e, väga aktuaalsed. E, ja tähtis on, et ka järelevalve oleks siin parlamendis e, ja see komisjonis relvaekspordi üle, selle kohta te küsisite, jah, relvaembargo peab jätkuma ja Euroopa Liit saab tugineda oma tugevatele külgedele ka, kui ta tegeleb pagulustemaatikaga. Teil on siin suured kogemused Euroopa Liidus sellega ja inimeste liikumise teema ja õigusorganite koostöö, mida te tugi, tugevdate näiteks kas Jakartas, siin on suur-suur potentsiaal veel võimalik ära kasutada. ma tänan ja nüüd Jonathan jah, esimene küsimus, et kuidas eh, meid nähakse. Eh, jah, eh, e-, Euroopasse suhtumine Äh, on paraku negatiivsemaks muutunud, aga samas Lõuna-Koreas jah, kui vabakaubanduslepingud sõlmiti, siis väga positiivselt hakati suhtuma ja see positiivne suhtumine on endiselt eh, olemas. jah eh,, relvade võidujooks, see ei puuduta ainult armeede moderniseerimist, aga ka laevastiku, sõjalaevastiku laiendamist ja seda tõukab tagant Hiina, kes praegu ehitab rohkem sõjalaevu kui USA, aga samas mm, USA-ski praegu moderniseeritakse mm, relvajõudusid kokku üle kogu piirkonna, nii et siin peab tõesti väga murelikult olukorda järgima ja mm, samas Hiina on ikkagi siin nagu kõige tähtsam ja minu arvates embargot ei saa kuidagi praegu maha võtta. aga samas ka India relv-, relvade müük on sama murettekitav. India tihtipeale käitub äh, sama sõjakalt kui Hiina Mm. kui e, võtame Sri Lanka suhtes India poliitikat ja neil on territoriaalsed probleemid e, ka Bangladeshiga, e, ma olin möödunud nädalal ühel väga suurel Euroopa kohtumisel, kus olid koos mereväelased ja nad kavatsevad Kagu-Aasias eh, ühe lausa tehase luua, mis peab eh, kogu seda piirkonda teenindama ja varustama seal. Mm, nii et eh, kõik see tuleb paigutada ikkagi raamistikku ja asi ei, lihtsalt ei piirdu relvaembargoga Hiinale. ja nüüd see tasakaalustamine. tasakaalustada ei saa äh, relvadega mida Aasia eeldab meilt või vähemasti ar-, näitab, et ta eeldab. tihtipeale tulevad nad Brüsselisse paluma, et me teeksime ühe avalduse Lõuna-Hiina mere kohta, aga ega nad äh, ei tahagi muud, see annaks neile lihtsalt sümboolse toe äh, läbirääkimistel Hiinaga ja nad tahavad, et Euroopa Euroopa mitmekesistaks oma kaubavahetust, et Hiina ei haaraks juhtrolli mitmetes strateegilistes valdkondades. aga see ei ole tegelikult tasakaalustamine minu silmes, see lihtsalt tahet, võtab natuke survet maha, aga see ei ole seesama, mis ameeriklaste roll selles piirkonnas, nii et ei tohiks üle hinnata neid hoobasid, Eh, mida sellised sammud meile annaksid? Uh, nüüd, mis puudutab relvade mõõdet, siin eh, mulle meenutati, et ma olen siin ühe eh, uue fraasi, militaarne Keinsi, Keinsilikkus aga see vist ei ole minu välja mõeldud, aga ma tahtsin äh, Äh, anda võimaluse ka teistele siin saalis olijatele küsimusi esitada. kui saadikud soovivad sõna, siis loomulikult palun väga, aga teisedki, kui te tahate, siis palun lihtsalt öelge, kes te olete ja küsige oma küsimusi. ja siis ka öelge, kellele te oma küsimuse olete adresseerinud. kes tahab olla esimene? Please. Uh, Xavier Nutin from the Policy Department of the European Parliament. I have a, a question on the jah, mul on üks küsimus tasakaalustatuse kohta, nüüd küsimus on äh, Lei Huile äh, me räägime siin tasakaalustamisest, aga Baroness Ashton ja äh, riigisekretär Clinton arutasid Vaikse ookeani piirkonnas äh, koostööd. ma arvan, et siin enam ei ole tegemist tasakaalu küsimusega, vaid sellega, et me oleme mingi, et me oleme siin äh, oma poole ära otsustanud milleks on Ameerika Ühendriikide poliitika. kuidas aga suhtuti Aasias sellesse ühisavaldusse? aitäh! so much uh.... suur tänu, Anna Komes, palun. I am so sorry that I am just now. ma vabandan, meil on esimeste konverents. jah, Elmar juba selgitas. vabandan, et ma kohe alguses ei olnud kohal ega kuulnud ettekandeid, ütleb Anna Komes, nii et võib-olla ma nüüd kogemata kombel küsin teilt Eh, midagi üle, mida juba rääkisite, aga mina tahaks teada, mida te arvate Hiina sõjalise eh, võimu eh, väljaarendamisest ja mida see tähendab kogu Aasia Vaikse ookeani piirkonnale, aga ka Euroopale. ja ma ei pea siin silmas ainult majanduslikku võimu, vaid ka sõjalise võimu tugevdamist, kuidas teised Aasia riigid äh, seda käsitavad? kas meil on ka kolmas küsimus äkki? no. Then we are uh, start. Äh, sellisel juhul äh, nüüd vastuste voor, palun, doktor Jõo. Mm, jah kui Clinton ja Ashton oma ühisavalduse tegid Aasia Vaikse ookeani kohta, siis ma ei arva, et paljud oleksid äh, seda märganud, aga samas minu jaoks vähemasti on see halb märk. see äh, lihtsalt jätab mulje, et Euroopa Liit lihtsalt järgib USA-d ja see kinnitab seda, et kui meie kaasame Euroopa Liidu, siis teeme seda rohkem majanduse vallas, aga julgeoleku vallas kaldub asi olema nii, et Euroopa Liit ei ole sõltumatu, vaid no, lööb kampa USA-ga. ja kui veel kaugemale selles arutelus minna, siis võib öelda, et siin on jälle tegemist vähemasti Aasia silmis lihtsalt praegu arutlen siin niimoodi teoreetiliselt, et eh, milline oleks siis reaktsioon, kas seda nähakse nii, et Lääs nüüd ühineb Aasia vastu? see oli midagi, mis mul mõttest läbi käis, kui ma seda avaldust nägin, aga ma arvan, et reaalsuses, kui me eh, vaatame, mis siis toimus, ma arvan, et pigem ei reageeritud sellele avaldusele ma tänan. ükskõik kui palju äh, tähelepanu see avaldus pressis pälvis, ometi tuleb aru saada, et Pekingis äh, äh, käsitleti seda avaldust suure huviga ja Euroopa Liit peab olema sõltumatum ja samas peab mõistma, et USA on piirkonnas väga tähtis osaline. ma arvan, et väga palju tubli tööd on ära tehtud Euroopa Liidu poolt Vaikse ookeani piirkonnas just dialoogi pidades. ja ma ei arva, et see avaldus tugevdaks seda head tööd, pigem õõnestab seda. Euroopa Liidu hääl on teistsugune, aga paraku see ei ole päris selge hääl ja siin on, on paraku jäänud selle hääle tugevusest vajaka. ja nüüd see relvastumine. jah, Lõuna-Hiina mere probleemid ei lähe kuhugi, ei kao kuhugi, on teisigi territoriaalseid vaidlusi ja need on tõelised väljakutsed. Aasia riigid, teised Aasia riigid Eh, mõistavad seda nii, et tuleb hakata ise relvi eh, hankima ja relvaarsenali üles ehitama, nii et Euroopa Liit peab ikkagi väga tähelepanelikult vaatama, kellele ta nüüd relvi ekspordib ja Venemaa ja Indoneesia mõnede relvade tarnijate eh, suhted seal piirkonnas vajavad väga tähelepanelikku analüüsi Kambodža, Vietnam, Indoneesia suhted nende riikidega, see on midagi, mis vajab väga tähelepanelikku analüüsi nüüd see Ashtoni Clintoni avaldus, mis mulle ei meeldinud, see, kuidas see avaldus äh, välja tuli. Äh, see ei tulene väga põhjalikust eeltööst. Äh, me lihtsalt kuulsime kavatsustest Washingtonis ja siis mm, tundub, et Äh, tehti selline kiirustades selline avaldus, kuidas nüüd Hiina sellele reageeris, minu arvates üsna negatiivselt. ja see tegelikult nõrgendas seda usaldust ja usutavust, mis meil Pekingis seni oli. ja äh, teisedki selle piirkonna riigid on öelnud, et tegemist oli sellise Äh, sellise näitliku sammuga, et tegelikult Euroopa Liit ei olnud sõltumatu selles avalduses, vaid pigem äh, oli äh, USA kiiluvees. nüüd Hiina sõjalise arsenali üle, tugevdamine, ülesehitamine, jah, paistab, et Pekingis ei kavatseta kuidagi sellest mõttest loobuda, Hiina juhid, uued et hinnajuhid on viimastel aastatel leidnud, et Hiinast peab saama ookeanirahvas ja et Hiinal peab olema äh, võimalik ka oma huve äh, üle mere aladel kaitsta, aga ei saa kõike süüd Hiina kaela ajada. Äh, tegemist on ju julgeoleku teemaga mm, ka USA jaoks siin on väga vastupidised geopoliitilised huvid. USA on aastakümneid üritanud oma mm, sõjalist üleolekut eh, läänepoolsel Vaikse ookeanil säilitada ja ajaloolised kogemused on see nüüd, millele tuginedes Hiina tahab olukorda muuta ja mõistavad nad, et Hiinast saab küps jõud ainult sellisel juhul, kui neil on samasugune sõjaline suutlikkus nagu USA-l selles piirkonnas. nii et eh, Hiina sõjakus ja revisjonism eh, ei ole eh, ründav, vaid pigem Hiina peab seda kaitsepositsioonidelt olevaks väga õiguspäraseks enda jaoks aga eh, Ida-Hiina meri, Lõuna-Hiina meri, kõik need konfliktid seal on sündinud territoriaalsetest vaidlustest ja ennekõike sellest usaldamatusest, strateegilisest usaldamatusest, mis seal valitseb Hiina ja USA vahel. nii et kõigepealt on vaja, et kaks hegemooni seal, need kaks giganti omavahel eh, räägiksid ja siis on võimalik ka juba läbirääkimisi pidada mitmepoolsel regionaalsel tasandil. aga tõesti, see on tõesti niisugune väga keeruline nüüd tasakaalustada Euroopa Liidul seda lähemisviisi, ühelt poolt on meil ajaloolised suhted USA-ga, aga teiselt poolt tuleb ka mõista, et meie geopoliitilised huvid ja taotlused ei tarvitse ilmtingimata sajaprotsendiliselt kokku langeda USA omadega. Thank you suur tänu. Sabine. Sabine Meyer, political advisor of the Green Group uh,. We were as. tervist, mina olen Roheliste fraktsiooni äh, poliitiline nõunik. käisime aastaid tagasi oma delegatsiooniga ASEANis, rääkisime peasekretäriga ja tol hetkel vähemalt ta surus peale ASEAN-i militaarset äh, ja julgeolekustruktuuri. meie ühiskonnad aga näevad erinevalt seda, kui palju tuleks äh, investeerida julgeolekusse, meil on erinevad nägemused ja kui rääkida nüüd võidurelvastumisest, siis tundub, et äh, nad on äh, täielikult äh, selle võidurelvastumisega liitunud. pöördudes Euroopa poole, te ütlesite, et me ei pea tingimata imiteerima Ameerika Ühendriike ja oleks hea kuulda, kui ka ASEANis kaalutakse teatud julgeolekualaseid alternatiive see oli esimene märkus minu poolt. teine küsimus äh, puudutab Euroopa rolli Lähis-Idas, eriti just äh, Iraanis, mitte niivõrd äh, Palestiinas. Teie märkus, Jonathan, oli väga huvitav, olgugi et ma ei jaga teie analüüsi. kas eurooplased ei kaitse piisavalt oma huve seoses äh, olukorraga Iraanis ja Indoneesiaski on paljud äh, religioossed probleemid, sunniidid, šiiidid ja etnilised probleemid, mis võivad äh, tekitada konfrontatsiooni või kuidas teie hindate seda? ja viimane küsimus puudutab äh, kliimamuutust, see on täiesti teine teema et äh, kas äh, selles osas oleks võimalik äh, ühiseid huvisid leida? suur tänu! see oli nüüd viimate küsimuste voor ja kui te tahate küsimust küsida, siis tehke seda nüüd. ja Anna, palun! tänan! ja mis puudutab neid äh, Aasia-poolseid arvamusi äh, praeguse majanduskriisi kohta, kuidas äh, tajutakse Euroopat kas Euroopat nähetakse odava strateegiliste varade kokkuostukohana või? paljusid Aasia riike loomulikult äh, tuhande üheksasaja üheksakümne seitsmendal aastal mõjutas ka oma finantskriis ja kas on äh, õpitud äh, üheksakümne seitsmenda aasta kriisist ja kahe tuhande kaheksanda aasta majanduskriisist. kas on hakatud tegelema finantsturgude kontrollimisega, kas teised riigid äh, näevad endiselt Singapuri rahapesu ja maksude vältimiskohana. suur tänu ja palun ametikomitee sekretäriaadist olen. üks äh, suuremaid erimeelsusi Euroopa Liidu ja Aasia riikide vahel rahvusvahelistes suhetes seisneb äh, selles, kuidas äh, nähakse suveräänsust ja kohustust äh, kaitsta. ja see põhjustab tugevaid tupikseise rahvusvahelisel areenil. Aasia on arvamusel, et praegune olukord on ebaõiglane nende suhtes, Euroopa on üleesindatud rahvusvahelistes institutsioonides ja nii edasi, ja millistena täna ei näita võimalikke arenguid ja kuidas üle saada nendest vastuolustest rahvusvahelisel areenil? ja viimane küsimus äh, minu poolt kaubandusest kahekümne kuuendal aastal Euroopa Liit tahtis äh, läbi rääkida ASEANiga regionaalse vabakaubanduslepingu osas erinevatel põhjustel, see ei äh, toiminud ja siis äh, muudeti suunda ja nüüd me räägime läbi kahepoolsete vabakaubanduslepingute osas. kas on mingisuguseid mõtteid äh, selles osas, et äh, võib-olla ASEAN on, on meelt muutnud või aktsepteeritakse seda kahepoolsete lepingute strateegiat. Jonathan, kas sa tahad kõigepealt vastata? kõigepealt esimene küsimus äh, selle kohta, et kas äh, ASEAN-i piirkonnas on militaararengud teistsugused kui mujal, siis ei, kui vaadata kulutusi, sõjalisi kulutusi, siis äh, põhimõtteliselt äh, riigid äh, on võrreldavad teiste maailma riikidega, on mitmesuguseid hõõrumisi, pingeid Hiina ja ASEAN-i riikide vahel, mis on suuremad kui aseni liikmete endi vahel loomulikult. ja konfliktid ei ole leevendumas. küsimus äh, rolli kohta Lähis-Idas ja Iraanis, loomulikult see on väga keeruline teema ja ma arvan, et praegu ei ole aeg, äh, kus rääkida Iraani poliitika kümnendist. aga kuidas siis äh, Kagu-Aasia islamiriigid seda asja näevad? Aasias on olukord selline, nagu ma juba varasemalt ka ütlesin, et meie oleme põhimõtteliselt USA poliitika sabarakud eh, seal eh, Aasias, nii meid nähakse, aga meil peaks olema omad eesmärgid ja seisukohad eh, seoses selle piirkonna riikidega. finantskriis on väga huvitav küsimus, eriti kui vaadata nüüd äh, Pekingi äh, poole, siis äh, kõigepealt küsitakse, et kas te jääte nüüd sellesse kriisi terveks kümnendiks või meil endal tuleb paika panna, kuidas me toime tuleme sellega kuidas leida näiteks Aasia seisukohast tasakaal, kui osta kõrgetehnoloogilisi Saksa firmasid, investeerida raha Euroopasse, aga samas vaadata, et liiga palju raha ei kaotataks äh, Kreeka võlakirju ostes Euroopas. ja majandusest edasi hiinlased ka tunnistavad äh, ise, et äh, igasuguse tasakaalu saavutamist majanduslikud reformid on seal keerulised, kuna tihtipeale on tegemist ka autokraatlike riikidega, nad peavad meid äh, haavatavaks, aga nad ka ise on tegelikult väga haavatavad. ja siis küsimus selle kohta, et kui palju meil on vaja makromajanduslikku koordineerimist, toetuste eesmärkidel kaks tuhat kakskümmend ja nii edasi. ja seda sammu ma praegu ei näe. me saame aru, et me oleme nii-öelda kõik ühes paadis, aga kui nüüd liikuda edasi globaalse valitsemise juurde, siis see on veel puudu. ja viimane küsimus härra Pütikohverilt. suveräänsus, rahvusvahelised institutsioonid enamik äh, Aasia riikidest äh, on poliitiliste väärtuste osas veel seal, kus meie olime kahekümnenda sajandi alguses, väga palju rõhutakse piiridele, riigi rollile, ühiskonna kontrollimisele ja see on loomulik ja Aasial kulub aega, enne kui nad saavad sellest üle ja teevad sammu edasi. rahvusvaheliste sammude osas peame me olema tõesti väga ettevaatlikud endiselt on tendents äh, koordineerida arenevate Aasia riikide vahel äh, oma eesmärke rahvusvahelistes institutsioonides. Nad ehitavad üles omad kommunikatsioonikanalid ka Aafrika riikidega ja Ladina-Ameerika riikidega ja neil äh, on äh, niimoodi võimalik äh, läbi suruda äh, väärtused, normid ja huvid, mis on vastuolus äh, meie omadega. aitäh! suur tänu ja nüüd doktor Jee yeah.. vastaksin küsimusele, mis puudutab julgeolekut enamikes julgeolekuriikides on kõige hõlmav julgeolekuraamistik, see ei tähenda tingimata inimese turvalisust, vaid vaadatakse seda rohkem riigi julgeoleku seisukohast. sõjaväe küsimuses kaitseküsimused. nii et äh, meil on terviklik äh, lähenemine julgeolekule ja kui rääkida sellest, et äh, et Hiina otsused on toonud kaasa võidurelvastumise, siis äh, nii see on. Euroopa finantskriisi tajumine Aasias. ma usun, et äh, paljud on arvamusel, et äh, siin ei ole tegemist lihtsalt finantskriisiga, vaid siin on tegemist äh, ühiskondliku kriisiga, millega on paljud riigid silmitsi ja seda on äh, raskem äh, lahendada. me saame aru, et äh, kulub veel palju aega, kuni see suudetakse lahendada. finantskriis võib isegi olla kontrollitav, aga sotsiaalne poliitika, sotsiaalpoliitika on see küsimus, mis on problemaatiline, sellega on seotud äh, ebavõrdsus, äh, probleem, millega me oleme tihti silmitsi ka Aasias, nii et meil on äh, ühiseid muresid. ma toonitan veel kord, et meil on palju teineteiselt õppida ja vaadata, kuidas me oleme poliitikad paika pannud, meil tuleks selles mõttes äh, teineteiselt äh, õppida. igal ühiskonnal on loomulikult oma ajalugu, aga palju on ka teineteiselt õppida, liikudes äh, edasi ja välja sellest sotsiaalmajanduslikust kriisist. tänan, doktor Murray! ja enamikele küsimustele on juba vastatud, nii et ma kõigile ei hakka vastama. kriis kriis on olnud äh, midagi sellist, mis on võimaldanud Euroopa Liidul olukorda parandada. ASEAN pluss kolm, Shanghai algatus, ähm, need tulid pärast ähm, Aasia kriisi. õppetunnid äh, on äh, suunatud ka Euroopale varem räägiti sellest, mida Euroopa saab Aasiale õpetada, aga nüüd tuleb rohkem äh, rääkida sellest, mida Aasiale, Euroopale on õpetada. näiteks äh, tagasihoidlikum äh, vahendite kulutamine ja turukontroll. nüüd äh, suveräänsusest. Euroopa allkirjastas koostöölepingu ASEANiga ja see sisaldab ka mittesekkumispõhimõtet aga ma usun, et äh, Euroopa Liit äh, kasutaks siiski kaitsekohustuse pakkumise õigust. ma ei ole kindel, kas Euroopa Liit äh, läheb seda teed, et Aasias surutakse peale ka regionaalse poliitika lähenemist, mis on Euroopas, ma arvan, et see ei jõustu niimoodi, sellepärast et on väga palju keerukust, killustatust ja mis puudutab vabakaubanduslepinguid, siis äh, nende sõlmimine on läinud äh, hästi Korea Euroopa Liidu vabakaubandusleping tähendab aga seda, et Korea sai tegelikult päris hea lepingu. Euroopa Liit äh, sai samuti omad kasud, aga see leping, mille Korea endale välja rääkis, motiveerib äh, teisi Kagu-Aasia riike läbi rääkima edukalt Euroopa Liiduga oma riikide nimel. nii et Euroopa Liit kasutab selektiivset regionalismi, et kui võimalik, siis sõlmitakse piirkondlik vabakaubandusleping, kui ei, siis, siis sõlmitakse need kahepoolselt. suur tänu, käesolevaga on kuulamine lõppenud. lõppsõnadeks äh, aega ei ole ja ma tahaksin äh, öelda, et äh, loodetavasti meil äh, arutelud jätkuvad. tahaksin tänada kolme esinejat väga sisukate ettekannete eest. suur tänu, et te võimaldasite meil endilt õppida ja täname aplausiga.